päevakorra juurde. esimeste konverents äh, võttis vastu päevakorra teisel juulil esimeste konverentsil ja see on teil olemas ja mingid muudatusettepanekud sellesse päevakorda e-, ette ei ole nähtud, aga ma tahaksin teha teile järgmise soovituse, arvestades praegust olukorda ja seda, mis me oleme kokku leppinud teiste institutsioonidega, teen teile järgmised muudatusettepanekud päevakorda. härra Tusk on hommikupoolikul kuulutanud välja erakorralise eh, tippkohtumise euroalas ja sellepärast eh, teisipäeva pärastlõunal komisjoni eh, tööplaan pidi meil arutusel olema ja samuti ülemkogu järeldused kahekümne viiendast, kahekümne kuuendast juunist ning olukord, ma teen nüüd ettepaneku, et selle asemel eh, teise punktina kolmapäeva hommikul eh, neid teemasid kasutleda. nimelt eh, ülemkogu järeldused kahekümne viiendast, kahekümne kuuendast juunist ja Euroopa Ülemkogu, Euro Ülemkogu tippkohtumise tulemused seitsmendast juulist ja olukord Kreekas arutusele võtta. ja, ja komisjoni tööprogrammi me siis arutame enne eh, teisipäeva pärastlõunal ja mitte kolmapäeva hommikul. ja siis ma tahan ka, et me rohkem eh, kõneaega saaksime ja sellepärast eh, muudame ka istungi tööaega. Uh, tõesti ainus võimalus Kreeka debatiks on nüüd äh, kolmapäevaks edasi lükatud peale seda tippkohtumist äh, et ja nüüd äh, minu meelest on seal komisjoni president, äh, nõukogu president, aga, aga härra Tsipras äh, ja härra Dijsselbloem Eurogrupist, kas nemad on ka seal, see on ju täiesti hullumeelne, et meie hakkame Kreeka, Kreeka küsimust arutama, ilma et me näeksime siin Kreeka peaministrit no üks minu poliitilisi vastaseid on härra Orban aga kui me Ungarist räägime, siis ta on alati kohal. jah, mina temaga kunagi nõus ei ole, aga tema on ikka kohal. E, ja e, näete, kui me tahame referendumi tulemusi arutada ja võimalikke lahendusi arutada, siis peaminister peab olema seal Eurogrupi presidendi härra Dijsselbloemi kõrval. jah, e, ma edastan mõlemale härrasmehele eh, selle teie soovi. kas on veel sõnasoove teisipäeva ja kolmapäeva kohta, proua Harms? see, et te selle, edastate selle informatsiooni, see on härra Verhofstadti nõue, et parlament loomulikult peaks seda ilmtingimata toetama, seda nõuet. möödunud nädalatel me oleme ikka jälle üritanud enne tippkohtumisi ja enne otsustavaid läbirääkimisi arutada neid teemasid ka Euroopa Parlamendis ja otsuseid langetada. me oleme ikka jälle nõudnud, et me saaksime kohtuda eh, Kreeka eh, valitsuse esindajatega ja selle asemel teie, härra Schulz, rääkisite Euroopa Parlamendi parlamendi nimel, nii et ma usun, et nüüd tuleb lõpuks hakata seda arutelu õigesti pidama. ma ei tea, millest te räägite. So sind... kui te oleksite nüüd kena, kuulake ära minu vastus, härra Van Dalen, olgu. proua Harms, ma tahtsin teile vastata, aga ma ei saa seda teha. härra Van Dalen. ja, tänku veel, voorzitter um,. Er is zojuist al van verschillende kanten opgemerkt. Suur tänu, erinevad ähm, kolleegid on siin rääkinud teie rollist, härra president. päris üllatav. ja kui nüüd kosmospäeval tuleb Kreeka teema arutusele, siis võin juba ette kujutada, et jälle äh, äh, võtavad paljud sõna, räägivad meie vastutusest, teie vastutusest, härra president, samuti Te rääkisite siin Ungarist. minu meelest see võidlus ei ole päris asjakohane. Ungari puhul tulite välja selgete sõnavõttudega. aga nüüd ei saanud me teid toetada, kui teie jah-kampaaniat toetasite ja kolmapäeval annaksime teile ka võimaluse, et te siis ähm, annaksite meile aru, äh, mis oli teie roll Kreeka referendumi puhul. tänan. mul ei ole teisi võimalust, kui härra Taisseblumile ja Tsiprasele edastada selle koja soov ja seda ma ka teen. ja mul ei jäänud muljet, et kõik oleks seda soovinud, aga vähemasti ma edastan selle soovi nüüd teisipäeva kohta, kas teisipäeva kohta on veel kellelgi sõnasoove? teisipäevane päevakord. teisipäevaks saadik Leetsos on teinud taotluse päevakorra kohta, tema ja veel viiskümmend üks saadikut soovivad Äh, nõukogu ja komisjoni selgitus Saksamaa sõjakahjude hüvitamise kohta. härra Kleetsos, palun. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να καταθέσω αγαπητέ Πρόεδρε, εάν πρόκειται να γίνει... Suur tänu. Äh, härra president, ma tahtsin öelda seda, et kui me nüüd täna sellest räägime, kui parlament nõustub sellega, et Saksamaal on ka omad kohustused ja arutame seda siis resolutsiooni ettepaneku alusel, selle on allkirjatanud viisteist parlamendiriiget, et äh, kuidas see siis tegelikult protseduuri järgi toimub? tahaksin oma kolleege üles kutsuda, kuid äh, võib-olla see on kolleegidele nüüd üllatuseks, et ma toetan president Schulzi jah, ma tõesti toetan praegu härra Schultzi, sest ta armastab Kreekat. ja ta on seda ikka ja jälle öelnud, väljendanud oma poolehoidu Kreekale. kuid kahjuks Kreeka inimesed lükkasid tema ettepaneku tagasi, kui ta soovis võlausaldajad esindada. mina tean, et ta armastab Kreekat mina tahan, teen talle ettepaneku, tulgu Kreekasse äh, ja saagu Kreeka kodanikuks ja siis ta võib hääletada, mis partei äh, poolest tahest. tänan. ma tänan, härra Kletsos. õigel ajal esitasite oma taotluse viiskümmend üks kolleegi on oma allkirja andnud ja pealkiri on komisjoni äh, deklaratsioon, ainult komisjoni deklaratsioon Saksamaa tekitatud sõjakahjude hüvitamise kohta. kas keegi tahab sõna, proua Simmer? selle poolt. jah, ma palun, et see taotlus leiaks heakskiidu, sest siin on tegemist küsimusega, mis paljusid inimesi Kreekas on aastakümneid juba mõtlema pannud ja see ei tähenda, et tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal kaks pluss neli kokkuleppega see hüvitamise probleem oleks eh, kadunud. on vaja ikkagi näidata, et me arutame seda teemat edasi ja tegemist on küll kahepoolse Eh, küsimusega Saksamaa ja Kreeka vahel, aga see puudutab ka õhkkonda kogu Euroopas ja Saksamaa saadikuna ma ütlen, et meil on nüüd võimalus õiglaselt üksteisega nende avatud küsimuste üle diskuteerida ja äh, asi ei ole mitte ainult rahalises hüvitamises, vaid ka tunnustamises, et tõesti on veel lahendamata küsimusi, meil tuleb istuda maha ja arutada neid üheskoos. kas keegi on taotluse vastu? härra Preda, palun, saab sõna. suur aitäh, härra president, kui te mulle sõna annate, siis ähm, minu meelest tuleb selline tsirkus lõpetada. ja ei ole vaja seda Kreekast äh, korraldatud tsirkust eksportida siia parlamenti. me peame tõsised olema ja tuleb äh, lõpetada need katsed teha ei tea mida siin parlamendis. muide, Kreeka on väga raskes olukorras ja tuleb selle peale mõelda, tänan nii et üks saadik on taotluse poolt sõna võtnud ja üks vastu. ja nüüd ma panen eh, selle taotluse hääletusele. kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu, palun andke käega märku. kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. Wir kommen nun zum Mittwoch nii, nüüd tuleme kolmapäeva juurde. jah, te juba ütlesite, mida te soovite kolmapäeval arutada, kas on veel täiendavaid sõna, soove? ei ole? hästi, siis tuleme neljapäeva juurde. on, on palunud Šake aruanne, mis puudutab inimõigusi, lükata see septembrisse. proua Šake, palun mr oh, president um, uh, aitäh kolleegid! ma olen tegelenud äh, raportiga selle kohta kuidas inimõig- kuidas uued tehnoloogiad mõjutavad inimõigusi äh, üleilmselt ja oleks tarvis rohkem aega et tegeleda erinevate fraktsioonide erinevate lähenemistega nii et ma äh, palun, et see lükatakse edasi septembrikuuks, aitäh. härra Bidenholzer soovib äh, toetada seda taotlust. jah, ma ühinen selle taotlusega, sest meil on olnud konstruktiivsed arutelud, aga meil on täiendavad probleemid tekkinud, nii et meil on vaja selle väga tähtsa küsimuse arutamiseks aega juurde, nii et ma palun, et lükkame septembrikuisse istungisse selle arutelu. Sprechen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 Eh, härra Jakovitši kaudu on öeldud, et soovitakse arutelu Srebrenica üle eh, lõpetada resolutsiooniga ja et see oleks esimene punkt neljapäeva hommikul. härra Jakovtšitš, palun. suur aitäh, härra president. ALDE soov on mäletada ja mälestada Srebrenica tragöödiat vääriliselt, nii nagu teiegi oma avasõnas ütlesite, härra president. meie soovime, et äh, meie mõtted Srebrenica ohvrite üle ja Balkani teiste rahvaste ohvrite üle ühineksid meie ühis, resolutsioonis ja me tahaksime seda arutada neljapäeva hommikul, aitäh. härra Fleckenstein soovib sõna, palun. lugupeetud kolleegid, jah, me oleme selle taotluse poolt. Eh, esimeste konverentsil headel põhjustel me küll eelistasime teist eh, teed, aga me arvame, et nii paljude tuhandete inimeste kannatused mm, vajavad seda, et me asjalikult ja põhjalikult seda teemat arutaksime, inimesed, kes seal mõrvati, väärivad seda ja samuti nende lähedased. kas keegi on selle taotluse vastu, härra Van Horn? Uh, uh, suur aitäh, ma tahtsin öelda lihtsalt seda, et uh, me oleme täiesti selle poolt, et debatt neljapäeval korraldataks, kuid homme juba toimuvad mälestamised meie äh, Euroopa konservatiivid ja reformimeelsed korraldame mälestusõhtu ja teised parlamendiliikmed on ka teretulnud meie üritusele, tänan. suur tänu. kas keegi soovib sõna vastu? taotluse vastu ei soovi, siis hääletusele paneme selle taotluse. kes on taotluse poolt? kes on vastu, kes jäävad erapooletuks. enamus oli poolt. muudatusettepanekud resolutsiooni homme kella kümneks kolmapäeval kell kaksteist ja ühise resolutsiooni muudatused kaheksandaks juuliks kella üheks ja üheksandal juulil on hääletus. nii, seega on meil päevakord vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt. kas soovite protseduurilises küsimuses sõna, palun? ma tänan. Kreeka tragöödiaga seoses eh, on ka tegelikult ka rõõmustavaid. keegi, kes kaheksakümmend aastat tagasi tuli ilmale ja oma tolerantsuse ja avatuse ja erudatsiooni tõttu on saanud ka Nobeli preemia, nimelt ma räägin siin Dalai-laamast ja ma arvan, et me peame ka tunnustust avaldama temale eh, ja soovime talle edasist edu tema teel. järgmine päevakorrapunkt on eh, suuliselt vastatav küsimus